okay, I think... ma arvan, et ähm, me peaksime alustama. Yeah, what number? Oh. Okay. I believe we are on a ma äh, arvan, et me oleme kuskil kaheksanda ja üheksanda päevakorrapunkti vahel, üheksas vist tuleb nüüd Hold on a minute. Right, this is agenda item nine. niisiis, tegemist on päevakorrapunktiga number üheksa Tõelise Majandus- ja Rahandusliidu suunas ning annan äh, sõna Marianile Thank you, Chair. aitäh. Äh, tahaksin teid tänada, äh, kallid kolleegid. Äh, meil on aega vahetada mõtteid nende muudatusettepanekute osas, mis on esitatud minu raporti kohta, mille teemaks on tõelise majandus- ja rahandusliidu suunas tegemist on oma algatusraportiga ning ma tuletaksin teile meelde, et äh, aluseks on äh, kakssada kakskümmend viis äh, aluslepingutest me tahame anda suuniseid Euroopa Komisjonile, nõudes komisjonilt siis ettepanekut. me saime mandaadi juunis esimeeste konverents palus meie komisjonil see algatusraport koostada. niisiis me oleme äh, pidanud järgima väga tihedat ajagraafikut ja seetõttu äh, ei ole teil võib-olla olnud eriti palju aega, eriti palju muudatusettepanekuid esitada aga ma tahaksin tänada neid, teid selle saja kolmekümne kaheksa muudatusettepaneku eest, mis on esitatud. ma leian, et me võib-olla peaksime üritama äh, võib-olla seda ajakava muuta, me peaksime hääletama viieteistkümnendal oktoobril, äh, sellepärast et äh, siis toimub sügisene tippkoht-, järgmisel nädalal toimub sügisene tippkohtumine ja seal arutatakse ka Van Rompuy töörühma vahearuannet, nii et, et äh, me peaksime äh, siis selleks ajaks välja töötama parlamendi seisukoha, äh, sellepärast et kui me liiga kaua ootame, siis otsustatakse kõik ära, nii et, et parlament ei saagi oma sõna sekka öelda Äh, asi on siis äh, eelkõige majandus- ja rahandusliidus äh, asjas, mis meile siin komisjonis erilist huvi pakub. Te teate ka, et paralleelselt selle raportiga käib töö ka teiste teemadega, esimeste konverents on koostanud äh, lühikese dokumendi äh, äh, ning me peame siis vastastikku oma tegevust koordineerima, me ei saa oma raporteid üksteisele vastandada. me peame hoolitsema selle eest, et äh, need kaks paralleelset tegevust teineteist vastastikku tugevdaksid. Äh, me äh, ootame veel mõningaid dokumente, näiteks AFCO arvamust, sest tegemist on tõhustatud koostööga ja samuti ootame tööhõivekomisjoni arvamust ning eelarvekomisjoni arvamust ka selles komisjonis on esitatud väga palju äh, muudatusettepanekuid, niisiis äh, hääletus toimub siis viieteistkümnendal oktoobril, nagu ma ütlesin. aga nüüd siis äh, muudatusettepanekud kaheksasada kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut. ma arvan, et ei ole just palju selliseid raporteid, millele nii palju muudatusettepanekuid tehakse ja Äh, vaatame hääletuse käigus, mis siin teha annab. aga ma olen neile muudatusettepanekutele tõesti kulutanud tunde ja üritanud siis koostada sellist sidusat teksti. Äh, meil on juba kogemusi, mille, mida me saame ära kasutada ja ning nende saadud muudatusettepanekute põhjal ma olen siis üritanud välja töötada kompromissid ma olen juba seitsekümmend viis protsenti sellest tööst ära teinud eh, ning kahe viimase kompromisside plokiga üritan ka peatselt lõpule jõuda ja siis võtan otseühendust variraportööridega. Eh, nendega ma kohtun siis homme juba. minu eesmärk on Äh, pakkuda äh, välja äh, võimalikult palju kompromisse, et me saaksime hääletust paremini korraldada, ma loodan, et me suudame saavutada kiiremi, kiiresti kokkuleppe nende kompromissmuudatuste osas, mis puudutab nüüd neid seisukohti, siis me vaatame, mida me oleme teinud siin Euroopa Parlamendis ja ka teistes institutsioonides Äh, tegemist on siis äh, raport, mis äh, pakub paljudele huvi. nii et, et ja ma olen tegelikult siit raportist ka üsna palju asju välja jätnud. ja me räägime siin majanduskriisi põhjustest, äh, sada kuuskümmend muudatusettepanekut on selle kohta ning ma olen üritanud neid siis kompromisside paketti panna. nii, teine muudatuste pakett või teine osa sellest raportist puudutab pangandusliitu ja sellest me oleme juba kõnelenud äh, Te ilmselt mäletate, et ma juba kõnelesin ühtsest järelevalvemehhanismist äh,, kriiside lahendamisest ja kõigest muust äh,. loomulikult äh, Pangandusliit on Van Rompuy raporti üks neljast olulisest sambast. Äh, olles ära kuulanud äh, kolleegide sõnavõtud, tundub mulle, et ei ole väga palju mõtet üksikasjadesse minna, sellepärast et äh, asjad veel arenevad, nii et, et ma olen valinud sellise üldisema sõnastuse äh, niimoodi, et äh, me siin ei räägi nendest küsimustest, millega tegelevad teised institutsioonid. meil me ei peaks hakkama oma positsiooni nõrgendama igasuguste eh, žestidega teistele institutsioonidele. Eh, me ei vaiki Pangandusliitu päris maha, me räägime põhilistest asjadest. Eh, me räägime siin härra Simoni õigusloomealasest ettepanekust ja Äh, ka raportist, mis käsitleb siis kriiside lahendamismehhanismi ja, ja ühtset järelevalvemehhanismi. niisiis äh, kõik need algatused äh, peaksid siis olema olulised. nüüd edasi. eelarveliit liit, majandusliit, see on kõige raskem teema, siin oli võib-olla kõige raskem kompromisse saavutada meil on vaja saavutada enamus selleks, et me saaksime saata nõukogule tõesti sellise dokumendi, mis käivitaks või mis pakuks palju info, inspiratsiooni riigi valitsusjuhtide kohtumisel. niisiis Äh, kui äh, väga oluline on, et äh, võimalikult paljud võtaksid meie häält kuulda ja võtaksid meid tõsiselt. niisiis, ka siin me peame üritama leida kompromisse, ma parajasti üritan neid kompromisse, ettepanekuid paika panna, aga seda ei ole sugugi kerge teha. nüüd järgmine teema kuues teemavaldkond, äh, mis puudutab demokraatlikku legitiimsust äh, äh, ja aruandekohustust, ma olen need kaks teemat ühendanud. siin on esitatud uusi ideesid, mida võiks siis lisada ning ka selliseid seisukohti, mis tulevad Kontööri raportist, AFCO komisjon on selle raporti koostanud, nii et, et eh, me saame siin jällegi eh, välja töötada kompromisse ja niimoodi üritame siis luua sidet eh, ka lisadega. nii palju siis praegu asjade seisust ma ei hakkaks üksikasjalikult äh, ligemale ka, äh, üle kaheksasaja muudatusettepaneku siin seletama. Äh, te teate, milline on nüüd minu töömeetod ja ma loodan, et homme, kui meil tohtub kohtumine variraportööridega, siis meil õnnestub asjaga edasi minna ja me saavutame lõpuks siis enamuse toetuse. suure enamuse, kes seda raportit toetab, nii et tänan thank you very much uh,. Now... suur tänu ja nüüd äh, sotsialistide nimel äh, Liam Janok. Äh, suur tänu, proua esimees, kõigepealt tunnustuse avaldus meie raportöörile kes Van Rompau dokumendi alusel on meie raporti koostanud, esitatud on kaheksasada kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut ja samas meie raport ju tegeleb ka pangandusliidu alase raportiga ja aega on meil kõige selle jaoks väga vähe, nii et tõesti tunnustus oleme esitanud muudatusettepanekuid Pangandusliidu ja demokraatliku legitiimsuse kohta, ootame nüüd kompromissettepanekuid eelarveliidu kohta. nüüd need kompromissettepanekud, mis on välja pakutud, me oleme põhimõtteliselt nendega nõus, problemaatiline on aga see, mis on nendest jäänud välja ja siin on äh, just nimelt Pangandusliidu osas väga palju välja jäetud, kõigepealt äh, ähm, päde- äh,, ulatusest, siis Euroopa Keskpanga kui ka, äh, kui äh, järelevalveasutuse kohta taga- äh,, hoiuste tagamise süsteem äh,, neid nähakse ainult pikaajaliste lahendustena ning sõnastus on nõrgenenud ka kahe ülesande lahushoidmise kohta Äh, pole arvestatud aga tõsiste ohtudega, äh, äh, pankade pankrotistumine ning Euroopa Kohtu lahendid. mis puudutab demokraatiat, siin on väga suur edasiminek saavutatud, eriti mis puudutab ühenduse institutsioonide esiletõstmist, aga ka siin on tõsiseid puudujääke väga olulistes küsimustes. mitmeaastane kasvuanalüüs see välja pakutud kompromiss võtab siit välja mõte, et asi hääletatakse enne kevadist ülemkogu läbi ka Euroopa Parlamendis. me tahaksime, et võetaks vastu eraldi seadusandlus kasvuanalüüsi kohta, mis puudutab majanduslikku osa ja praegu ei ole see meie meelest allutatud demokraatlikule kontrollile. puudu on ka troika üle tagatav demokraatlik kontroll ja eurovoliniku mõtet ei ole ka arves sisse võetud mis puudutab teie ettepanekuid äh, te kahe teise samba osas, majanduslik ja eelarve, samas äh, ma tahaksin siinkohal täpsustada, et meie prioriteet on tuua raportisse sisse sotsiaalne pakt. see on äh, praegu Majandus- ja Rahaliidu Äh, tõeline puudujääk, äh, see puudujääk tuleb eemaldada ainult majanduslikest ja rahalistest kaalutlustest ei piisa. kaheksasada neliteist muudatusettepanek just seda ideed kannab ja loodetavasti see võetakse arvesse veel üks meie muudatus, äh, prioriteet puudutab investeeringuid. Need on vajalikud selleks, et majanduskasv taaskäivitada, ka siin oleme teinud üsna mitmeid ettepanekuid äh, Äh, millest räägin täpsemalt siis variraportööride kohtumisel, aitäh! Äh, Sofi, suur tänu! ma tahaksin äh, tänu avaldada meie raportöörile, et ta tegi jõupingutusi selleks, et kaheksasada viiskümmend muudatusettepanekut nii lühikese ajaga läbi vaadata, tõeline väljakutse kindlasti ja ma olen mõne eelkõneleja öelduga, äh, mõnega sellest, mida eelkõneleja ütles, äh, nõus. nimelt äh, raportöör on otsustanud välja jätta esialgsest tekstist üsna olulised osad, eriti mis puudutab pangaliitu. ma loomulikult ei saa praegu hinnata, mis on kompromissettepanekute lõppkuju, sellepärast et ähm, fiskaal- ja majandusliidu kohta on asju jäänud välja, aga see, mis meie ees on, ähm, sellega ma olen nõus, aga selles see probleem ongi, sest et kõik on ilmselt selle tekstiga nõus, kuna siin on väga vähe liha jäänud kontidele äh, võrreldes sellega, mis oli esialgses tekstis ja mis on esitatud muudatusettepanekutes. ja ma küll ei saa aru, kuidas me võiksime kaheksasada kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut ükshaaval võtta läbi äh, adekvaatselt, kui me peaksime hääletama järgmisel nädalal aga olen, äh, kui see oleks resolutsioon, hea meelega nõus vastu võtma, aga sisulist on siin ikkagi väga vähe järgi. ja nüüd on minu meelest tehtud äh, strateegiline otsus, et jätame problemaatilised ähm, asjad lahendada teistes raportites, aga siis tekib küll küsimus, et mis selle algatusraporti lisaväärtus sellisel juhul üldse enam on. minu meelest on see kahetsusväärne ja mõnes mõttes need välja pakutud äh, kompromissmuudatusettepanekud lähevad, äh, jäävad isegi äh, alla nendele ettepanekutele, mille Euroopa Parlament on teinud juba varem. ma ei tea, kuidas suhtuda sellesse asja, sest nagu ma ütlesin, probleeme ei ole mul sellega pealt vaadates niimoodi, sest alles täna hommikul saime selle teksti kätte, aga sisuliselt on siin väga vähe alles jäänud mille põhjal võiks saata mingisuguse tõsiseltvõetava sõnumi nõukogule. ja seega mina oleksin pigem eelistanud seda, et me oleksime muudatusettepanekud äh, jaganud äh, teemade kaupa ära ja siis vaatanud need grupid läbi. ma saan aru, et aega on vähe, aga kui me saaksime vähemalt põhimõttelised otsused praegu komisjonis langetada mõnedes küsimustes, siis meil õnnestuks ilmselt kaugemale jõuda me tegelikult praegu ei langeta siin isegi mitte mingisuguseid valikuid, äh, räägitakse ühtsest järelevalveüksusest äh, pangaliidu jaoks, aga ma ei ütle välja isegi seda, et kes seda ülesannet peaks täitma, kas Keskpank või keegi teine. tundub praegu vähemalt lühiajalises perspektiivis vältimatu, et see on Keskpank, aga miks mitte rääkida mm, pikaajalises perspektiivis teistest valikuvariantidest? ja ma arvan, et me peaksime saama õiguse sõna võtta ka nendes küsimustes suur tänu, Philipp. suur tänu. Äh, Mariann, olles ära kuulanud kaks eelkõnelejat, äh, tundub mulle, et teid äh, tuleks natukene julgustada ja seda ma üritangi teha. ma julgustaksin teid äh, aga me peame tegutsema siiski suhteliselt kiiresti, selleks et meie otsus oleks järgmiseks ülemkoguks valmis. aga sellegipoolest peame me tegema asju nii, et äh, meie otsused oleksid ka piisavalt nähtavad. vastasel juhul jätame me sellise mulje, et me oleme parlament, kellel ei olegi mitte mingisuguseid mõtteid äh, minu meelest on väga oluline jah, rääkida pangandusjärelevalvest, aga sellest ilmselt räägime pangaliidu all, nii et sellega mul probleeme ei ole. kuivõrd äh, tähemärgide arv on väga äh, piiratud, ei saa sellest kõigest siin rääkida ja tekib ka küsimus, et kas meil on ruumi üldse juua eraldi järelevalve ja hoiuste tagamise skeem ja nii edasi, nii et mulle tundub, et kui me räägime panganduse osas, siis me peagime, peame rääkima jah, praegu siin järgmistest sammudest, aga aga see, mis puudutab järelevalvet, sellest peame rääkima natukene hiljem ja ma ei pea tegema topelttööd tulevaste raportitega võrreldes. võiksime hoida kokku palju äh, süsinikdioksiidi heitkogusid ja muud eda-, nii kui räägiksime asjast natukene tõhusamalt. aga tuleksin tagasi mitme äh,, iga-aastase kasvuanalüüsi juurde, ma tahaksin rõhutada seda, et Vestervelle äh, poolt juhitud äh, kü-, äh, kümne ministri ettepanek on küll läinud natukene kaugemale kui see, mida meie oleme teinud. rolli peab andma mõlemale seadusandjale selleks, et koostada kasvuanalüüsi. mulle tundub, et ei saa küll olla nii, et Euroopa Parlamendi roll on väiksem kui kümne ministri roll nõukogus mis puudutab majandusliitu, siis äh, kui me jääme praeguse äh, aluslepingu sõnastuse juurde, nagu sa välja pakud, oleksid siiski mõned asjad võimalikud. meie oleme mitu korda öelnud, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiate osas peab olema äh, märksa karmim ja peab siduvamaks tegema väga paljud eesmärgid, nii nagu seda ka majanduskasvupakti puhul äh, nüüd, äh, mis puudutab menetlusi ja äh, siseriiklike kavade ülevaatamisprotsessi äh,, ka siin võiksime me anda suurema rolli Euroopa Parlamendile äh,. Silvi oma raportis äh, juba sellele viitab ja seega me peaksime vaatama, mis tehakse täpsemalt stabiilsus äh, võlakirjade osas, aga ühesõnaga, et kuidas järelevalvet võlakoorma osas korraldada Euroopa, lisaks sellele Euroopa äh, noorsoo äh, tagatise süsteem, kuidas aidata neid noori inimesi, kes on kõige raskemas olukorras ja nii edasi, need peavad kindlasti olema sees, aga minu põhimõtteline märkus teile praegu on see, et Westerwelle grupp võib-olla mitte Van Rompuy, aga Vestervelle ei mõtle praegu ainult hetkeolukorrale. ma saan aru, ma arvan, et me kõik saame aru sellest, et me oleme kõik jõudnud selle piiridesse, mida praegune alusleping võimaldab me loome pangaliiduga uue struktuuri, kõik saavad aru, et tegemist on äh, panga äh, probleemide jaoks äh, loodud organisatsiooniga, see ei lahenda kriisi tõeliseid probleeme, mis äh, laienevad ühisturule, euroalale ja nii edasi ja nii edasi laiemalt. nii et mingil hetkel peab meil olema piisavalt julgust mõelda aluslepingu muutmisele ma arvan, et mitte nii, nagu Silvia on välja pakkunud stabiilsusvõlakirjade puhul, aga ma arvan, et me peaksime minema natukene kaugemale, sest mingil hetkel on käes see moment, kus äh, me peame äh, kodanikele äh, julgelt silma vaatama, ütlema, et tuleb asja muuta ma ei taha, et me koostaksime selliseid sõbralikke raporteid, millele keegi tähelepanu ei pööra ja millest mitte mingisugust kasa ei ole. me peame konstruktiivselt aga lähenema, aga nagu sa, Mariann, tead, ma kuulun sinu enamusse ja ausalt öeldes äh, äh, te, äh, tunnustusavaldus Liiamile selle eest, et ta härra Van Rompuy nime nii kenasti välja ütleb, vaatamata sellele, et on prantslane. nojah. Ivo. suur tänu. suur tänu, proua esimees ma ei hakka äh, siin äh, rääkima sellest, kuidas äh, toime tulla kaheksasaja kolmekümne üheksa muudatusettepanekuga, sellepärast et õnneks minu jaoks, kahjuks proua Dysoni jaoks on see tema ülesanne nüüd. ja ta peab sellega hakkama saama. ja ma olen täiesti veendunud, et ta tuleb sellest ilusti välja. ja teeb kõike hästi ja avatult mina, nagu kõik teisedki, olen esitanud äh, terve rea muudatusettepanekuid. ja kui neid kokku on üle kaheksasaja kolmekümne, siis ähm, on arusaadav, et see pangaliidu teema on üks kirgi küttev teema ja väga palju äh, on kõigil öelda selle kohta. mul on mõned märkused. ja üritan nad prioriteetselt reastada. kõigepealt kõige olulisemad muudatusettepanekud puudutavad minu meelest kogu selle protsessi demokraatlikku legitiimsust. mul on veel meeles paar päeva tagasi või paar nädalat tagasi isegi toimunud arutelu ja mulle siis ei tundunud, et asi muutub äh, nii keeruliseks. kõik tollal ütlesid, kui oluline on nende jaoks see, et see kogu protsess oleks le äh, legitiimne. seega meie kõigi jaoks äh, on see peamine printsiip, millest lähtume ja, ja olen ka seega sellepärast täna veendunud, et me jõuame äh, õige sõnastuseni, mis võib-olla kõigile jah äh,, ei sobi täies mahus, aga enamusele ilmselt küll meie kojas. nüüd teine mm, osa muudatusettepanekutest puudutab lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuse põhimõtte valdkonda. siin ma ei tea, kui lihtne on minna meil kompromissile aga äh, toimiv pangaliit vähemalt osaliselt peab äh, sellega leppima. ja vaatame, kuidas asi läheb lõpphääletusel. kolmas osa muudatusettepanekutest. kõhklen siin praegu oma sõnades, aga mulle tundub, et äh, minu arvamus jääb ilmselt vähemusse, nimelt anda õigu-, see, et äh, me, et liikmesriigid annavad õiguse äh, Euroopale üle vaadata nende rahanduspoliitika, mida ma silmas pean? kui te olite siin mõned nädalad tagasi, kui me rääkisime esialgsest ettepanekust siis ma tõin ühe näite Tšehhimaalt kodust, nimelt eh, Tšehhi krooni ähm, finantsala kohta, kus äh, äh Tšehhi keskpank peab vastavalt äh, Tšehhi põhiseadusele olema see instants, kes hoiab stabiilsust äh, Tšehhi finantsturgudel. ja tekib tegelikult küsimus, et ähm, kellele jääb siis lõppsõna rahanduspoliitika osas nendes riikides, kus praegu käibel olev valuuta ei ole euro ja lõpuks äh, fiskaalliit. me oleme kokku leppinud äh, selles, et äh, käibele tuleb Euroopa poolaasta ja see on juba käivitunud, aga ma tahaksin siin selgesõnaliselt välja öelda, et väga olulised ähm, pädevused siseriiklike eelarvete osas peaksid siiski nii palju kui võimalik jääma valitsuste kätesse sellepärast et igas liikmesriigis on ilmselt kõige tähtsam otsus, mille parlament teeb, eelarve. nii et minu meelest see peaks ka tulevikus jääma äh, siseriiklike parlamentide ülesandeks. Nemad on äh, valijatele ometigi lähemal kui näiteks Euroopa Parlament. Need olid äh, need äh, mõningad märkused, mis ma tahtsin teha. aga ma olen veendunud, et ähm, meie koostöö sujub ka edaspidi. hindan kõrgelt seda, mille on ära teinud äh, proua Tyson. ja töö tõesti tuleb tunnistada, on raske ja keeruline, aitäh. kas mõni variraportöör on veel saalis, kes sooviks sõna? kuued ei ole, EFT fraktsiooni samuti. sellisel juhul annaksin AFCO komisjoni esindajale Roberto Gualtierile sõna, AFCO komisjon koostab oma arvamuse selle raporti kohta. suur tänu, proua esimees täna hommikul oli mm, AFK komisjonis see arvamus hääletusel ja nüüd on siis teie ees juba vastu võetud tekst. ma olen kokku äh, pannud äh, sellise kokkuvõtliku versiooni äh, sellest arvamusest Äh, võite selle saada, kui soovite, enne kui jõuab teieni siis ametlik kokkuvõte sellest, mille osas täna hommikul hääletati. aga mõned märkused ma teeksin siiski äh, täna toimunud äh, hääletuse kohta. mis puudutab aluslepingu muutmist, härra Lamberts, kus te olete? ma tahtsin teie küsimusele vastata. kõigepealt ma ütleksin, et äh, see on nüüd küll äh, äh, AFCO komisjoni ainupädevuses äh, ja, äh, ja ainupädevana meie seda küsimust oma arvamuses ka lahkame ja sellepärast võib-olla proua Tyson sellele küsimusele tähelepanu ei ole pööranud. hääletustulemus minu meelest äh, võimaldab äh, tasakaalukalt lähendada probleemile, siin öeldakse, et äh, tuleb äh, tegutseda koheselt, kõikide võimalike vahenditega, praeguste aluslepingute alusel, mis ei tähenda seda, et me arvame, et tõeline eelarve ja majandusliit ei eelda aluslepingu äh, Äh, muutmist, aga äh, loomulikult ma, meie Euroopa Parlamendina äh, tahaksime oma ainupädevust aluslepingute muutmise puu algatamiseks hoida, aga seda ei saa teha muidugi läbi seadusandliku tekstita. teisisõnu tuleb seda teda läbi poliitilise surve kõigepealt tuleb kojas äh, saavutada konsensus äh, selle jaoks, äh, et aluslepinguid hakatakse muutma ja nõukogus peab see ühehäälselt minema läbi. mina arvan, et praegu on aluslepingu reformile, mille alusel Euroopa Liidu pädevusi veelgi laiendatakse, on praegu poliitiliselt ebareaalne ja ilmselt äh, avalikkuse ees kaitsma, on seda võimatu kaitsta. AFCO tekstis on üsna palju öö, selle kohta kirjas ja täiendab ilusti proua Tysoni teksti. nüüd teised küsimused, seda kõike peab muidugi veel kinnitama ametlik tekst, mis minu meelest on kasulikud demokraatliku vastutuskohustuse ja Euroopa Liidu rolli kohta Fiskaal- ja Majandusliidus ja üldse, mis puudutab üldiselt äh, meie suhteid teiste institutsioonidega. eriti, mis äh, puudutab äh, eelkoordineeritust, iga-aastast kasvuanalüüsi, võimalik oleks vastavalt artiklile sada kolmkümmend kuus kasutada siin delegeeritud õigusaktide meedet ja meie meelest on AFCO komisjon nüüd näidanud, et ilma aluslepingut muutmata on võimalik Euroopa Parlamendi rolli oluliselt suurendada. rolli siis äh, majandus- ja rahanduspoliitika juhtimisel ja praeguse raamistiku najal on täiesti võimalik osad puudujäägid eemaldada seda ka parlamendi Sherpad äh, väga jõuliselt nõudsid meie eelmisel nädalal toimunud äh, äh, mitmepoolsel kohtumisel. ja oma tekstis olid nemad juba selle niimoodi kirjutanud. ja institutsionaalses mõttes toetab seda ka Euroopa Komisjoni asjasse puutuv komisjon. suur tänu! Need Liisa Ferreira ja siis äh, Wolf Klints, kas keegi veel soovib sõna? Burkhard? Olle? kas veel keegi? nii, nüüd hakkasid kõik käed ilmuma välja. Elissa, palun. E, e, suur tänu, proua esinaine. kõigepealt äh, ma ühineksin eelkõnelejatega ja samuti tänaksin Mariannet selle nii laialdase teema käsitlemisega nii lühikese aja jooksul ja samuti see, mida ütles Liim äh, meie fraktsiooni seisukoha kohta ja siin on ainult veel mõned äh, muud märkused, mida sooviksin omalt poolt teha täna hommikul mitte ainult AFCO, vaid ka tööhõivekomisjoni seisukoht võeti vastu ja mul ei ole mingit rolli selle komisjoni nimel rääkimiseks, kuid oluline on see, et me kindlasti pööraksime tähelepanu sellele, mida teised komisjonid arvavad. rääkides nüüd strateegiast, siis ma täielikult äh, toetan seda, et äh, meil on vaja selget seisukohta mis äh, annab äh, parlamendile ka kõrge profiili selle otsustamisel, äh, milliseks me soovime, et Euroopa Liit keskpikas perspektiivis kujuneks ja minu arust Marianne strateegia ongi selle sarnane tema lähenemine on võib-olla veidi ettevaatlikum, enam konsensusel põhinev, kui ma nüüd õigesti aru sain. Need seisukohad, mis parlament on aastate jooksul vastu võtnud, peaksid nüüd äh, saama kokku, nii et meil oleks võimalik äh, anda enda üldine nägemus Euroopa Liidu keskpikas perspektiivis arenemisest nii et äh, äh, Bervanši äh, raport, mis puudutab kriisi või siis kriisi lahendamine pankades, erinevad raportid või siis finantstehingute maksustamise raport ja kõik see, mis puudutab ähm, maksuvaldkonda, samuti võla teemat me ei sooviks siin lihtsalt mingit äh, kolikambrit, kus me kõik need asjad äh, kokku kuhjame, vaid me võtaksime kokku kõik need erinevad seisukohad, äh, milleni parlament on jõudnud ja selle alusel koostas, koostaksime stsenaariumi, mis oleks piisavalt ambitsioonikas, et see ei oleks kindlasti vähem ambitsioonikas kui ülemkogul sõnastatu et see oleks tõepoolest see neli pluss üks lähenemine ja me ei saa, tohiks, et me peaksime lihtsalt enda poolt panustama nendele õigusaktidele, mis on vastu võetud ja et meil oleks selge nägemus, järjepidev nägemus Euroopa Liidu toimimisest tulevikus. muidugi meid piiravad kehtivad lepingud, alusleping me ei tohiks siin Pandora laegast avada ja rääkida siin uuest aluslepingust, kuid vähemalt me peaksime endapoolse visiooni välja pakkuma. ning äh, peaksime püüdma võimaliku tuleviku aluslepingu muutmisega teatud lünki täita. et räägiksime enda nägemusest Euroopast äh, ja seetõttu ma julgustaksin Mariannet olema veelgi ambitsioonikam selles raportis. raport minu arust iseenesest on väga tähtis ja seda ju meilt äh, tihtipeale oodataksegi, et meil oleks ka keskpikas perspektiivis mingi omapoolne nägemus Euroopa Liidust äh, olemas ja meil on vaja nüüd seda viiendat sammast, äh, sotsiaalsetest õigustest kinnipidamine, kodanike sotsiaalsete õiguste järgimine. see on alati keskse tähtsusega Euroopa Liidu tekstides eh, sees ja me peaksime võib-olla täpsustama neid tingimusi, et see oleks siis see viies sammas, kuid minu põhisõnum, nagu ütlesin Mariannele, on see, et olgem ambitsioonikamad, eh, järjepidevad, kasutame ära kõik selle töö, mida me oleme siiani teinud ja nii on meil võimalik eh, saada tõepoolest ambitsioonikas, mitte neutraalne parlamendi seisukoht, mis lihtsalt, et me väldime seda, et see lihtsalt kõrvale jäetakse Äh, aitäh, kolleeg Marianne Tyson võttis enda peale väga keeruka ülesande, et justkui visandada tuleviku Euroopa nägemus, see on iseenesest juba raske ülesanne. ja paljud need poliitilised valdkonnad, millega ta tegeleb eh, nendega, eh, tegeletakse ka teistes raportites ja palju sellest eh, peab aset leidma väga lühikese aja jooksul. ma ei ole kompromissettepanekuid veel vaadanud, kui Marianne peaks otsustama vähendada raporteid ning keskend-, keskenduma valdkondadele, kus meil teisi õigusloomelisi algatusi ei ole, siis eh, see oleks võib-olla päris mõistlik, eh, sest praegu me räägime kriisilahenduse teemast eh, teises raportis ja võib-olla me siin ei peaks seda siis tegema. kuid kus muid õigusloomeprojekte ei ole käsil, siis nendele valdkondadele võib-olla me peaksime keskenduma ja juhtima nõukogu tähelepanu sellele, et need valdkonnad lihtsalt kõrvale ei jääks. nõukogu järgnevatel kuudel tegeleb kindlasti ühtse järelevalvemehhanismi teemadega ja võib-olla paari-kolme aasta pärast saame me uuesti konvendi kokku kutsuda, et äh, meil oleks äh, mingi uus regulatiivraamistik. ja meile parlamendis on oluline, et inimesed meid tõepoolest ka kuulaksid. ja me peame kõik tegema selleks, et vältida kahju Euroopale me peaksime kindlasti parandama seda, kuidas euroala toimib, ja me ei soovi kindlasti ka mingit äh, lõhet, me näeme, et praegu on äh, lõhe Euroopa Liidus ja kindlasti ei ole meil võimalik seda lõhet kõrvaldada üleöö. me saame uusi liikmeid sellesse mehhanismi äh, kaasata ainult siis, kui nad kasut-, kui nad teevad seda vabatahtlikult, neil ei ole samu õigusi, kui nad ei ole euroalas. ma ei ole ise selle ala ekspert kuid olen kuulnud ekspertide arvamusi, siin on äh, kahte sorti seisukohti. mainiksin ühe äh, Saksa rahandusministri esindaja äh, arvamust, et oleks võimalik selline opt-in võimalus, et väljaspool euroala riigid saaksid liituda selle mehhanismiga, neil oleks samad õigused. et kui see aitaks meil lõhet vältida, eh, siis oleks see võib-olla mm, hea samm, kui me räägime eriti just riikidest, kes kaaluvad euroga liitumist, näiteks Rootsi siin, vaatan just Ollele otsa, et neil oleksid siis samad õigused. teiseks, me peaksime leidma õiged lahendused, et kodanikud tõepoolest mõistaksid, eh, mis eh, toimub, muidugi me võime siin žongleerida uute äh, otsuste uute resolutsioonidega, kuid äh, me kipume unustama, et see on midagi, me peame end ka mõistetavaks tegema kodanikele, sest muidu euroskeptikute äh, äh, võim suureneb ja kui inimene ei mõista seda, mida me teeme, siis ei saa ta seda ka toetada Euroopa Keskpank, kui tema peaks selle järelevalve funktsiooni kandjaks olema, eh, saab vastutada ainult pangandussektori üle vastavalt eh, aluslepingule ja see on ka tehtav. me oleme järelevalvest siin parlamendis ka varem rääkinud ja me räägime siin finantsturgudest, mitte ainult pankadest need ähm, sõltuvad üksteisest. näiteks äh, äh, kindlustusettevõtted ja me ei peaks me ei tohiks lasta sellel ühtsel järelevalvemehhanismil tekkida nii, et äh, hõlmataks ka teisi sektorid, kui nad niimoodi üksteise, üksteise kokku kasvavad, siis me oleks, oleks meil endiselt tegu süsteemsete riskidega. nii et ma toetaksin teid, kui te tegelete teemadega, kus me tõepoolest saame omapoolse panuse esitada ja me ei peaks ehk tegema või me ei peaks kartma seda, et ka nõudlikke või ambitsioonikaid seisukohti esitada Silvi. jah, aitäh, teen lühidalt kaks märkust. ma jagan äh, seda muret, et me peaksime tõepoolest püüdma olla võimalikult ambitsioonikad, me peame langetama valikud, äh, otsustama ära, millised on meie prioriteedid. ja veel üks väike märkus, äh, mida ma muudatusettepanekute raames ei esitanud see üleminek, äh, mis puudutab äh, ähm, leping, aluslepingute praegust kehtivust või siis muudatuse, muudatuste tegemist, äh, me peame siin ka seda ratifitseerimise aspekti arvesse võtma. nii et me lepiksime juba eelnevalt kokku ratifitseerimise tingimustes, et iga riik saaks demokraatlikult oma arvamust avaldada, öelda ei või jaa arvestades seda, milline on nende riikide kogemus, kus äh, on äh, referendumi tulemusel olnud hävitavad tulemused, võib-olla Mariann, sa saaksid sellele ka raportis enam tähelepanu pöörata, et millisel meetodil see ratifitseerimine aset peaks leidma ja siin võivad aset leida mitmed äh, sündmused muidugi, kuid me peaksime kindlasti välja tooma selle, et milliselt äh, võiks lihtsustada seda ähm, ratifitseerimise käiku, muidugi siin äh, tuleb mängu ka see Ühendkuningriigi referendumi küsimus, et need, kes soovivad jätkata demokraatlikult, et neil oleks võimalus tõepoolest seda ka teha, aitäh. Burkhard, palun. Äh, aitäh. sooviksin tänada Mariannet. ta on teinud äh, suuri jõupingutusi ja koostanud äh, mitmekülgse teksti pangandus liit, selle käsitlemine on kindlasti tervitatav, peaks võib-olla ka Majandus- ning Rahaliidust enam rääkima ja sellest saame rääkida ainult siis, kui panga, pangandusliit on äh, paika pandud. kõik see, mis puudutab hoiuseid, äh, tagatisi, äh, Eh, omakapitalinõudeid, kõik see on vajalik eh, selleks, et luua alus eh, majandus- ja rahaliit. loodan, et need seadusandlikud algatused ka jõuavad, nende käsitlemine jõuab edukalt lõpule, et meil oleks vajalik vundament olemas et kõigepealt siiski ehitaksime seinad valmis ja siis saaksime selle ehitise katusega lõpule viia. nüüd aluslepingu muutmine, see tegelikult ei ole eriti realistlik, kuna liikmesriigid peavad sellega ratifitseerima, kuid äh, arvamused on väga erinevad aluslepingu muutmise kohta, nii et äh, see ei oleks väga hea nii et äh, kõige õigem oleks äh, nende õigusloomealgatustega ühele poole saada ja veel üks märkus selle kohta, mida ütles ennem härra Klints, äh, nüüd see, et kuidas kaasata mitte euroala riike, et me ei soovi kindlasti tekitada mingit lõhet Euroopa Liitu, peame olema selle tundliku teemaga väga ettevaatlikud ja mõistlikud ja veel midagi, mis on minu jaoks tähtis. see, mis puudutab äh, äh, hoiuste tagamise fondi, siin äh, peame tegutsema kooskõlas sellega, mis otsustati veebruaris eelmisel aastal. meil on see protsess juba alguses saanud ja minu seisu kohaks on nii nagu ka raportööri ja mitmete variraportööride arvamuseks, et see teema peaks äh, lõpuks äh, äh, saama käsitletud ja et me peame siin ka sellise moraalse kahju aspekti arvesse võtma meie ajakava on äh, vägagi ambitsioonikas ja põnevusega jään jälgima seda, kuidas äh, asjad lähevad ja muidugi soovin äh, edu raportöörile järgnevatel päevadel. näeme, millised siis on need kompromissid, mille osas me saame kokku leppida selle teksti osas, aitäh! aitäh! mina usaldan raportööri. ma usun, et ta suudab äh, luua äh, kompromissid, äh, nagu ta on seda suutnud ka teha varasematel kordadel. tahaksin käsitleda kahte teemat. kõigepealt demokraatiat ja aruande kohustuslikkust. minu arvates on see äärmiselt oluline peaaegu kõikides dokumentides, mis meile viimase pooleteise-kahe aasta jooksul on esitatud, äh, mainitakse demokraatiat ainult paaril real, paaris lauses. Äh, minu arvates on demokraatia niivõrd oluline ja legitiimsus täpselt samuti. Äh, see on väga oluline selle koha, koha pealt, mida meie siin teeme, mida teised teevad. et et eh, seda tuleks küll põhjalikumalt käsitleda. sest kui me seda ei tee, siis tekib meil veelgi rohkem probleeme kui praegu. Eh, teist teemat mitmed kolleegid juba mainisid. Te teate, mida eh, minu riik soovib, me soovime seoses euroalaga liitumisega, me oleme tänapäeval küll vähemuses ning olukord ei ole muutunud paremaks, aga ikkagi Euroopa lõhestamine oleks katastrofaalne. ning mina äh, tõesti ei näe, äh, kuidas me suudaksime kõiki selle tagajärgi ette näha. Äh, meil ei peaks olema mitte ainult avatud uksed, vaid me peaksime ka kuulama ja, ja tulema välja ettepanekutega, mis oleksid vastuvõetavad ka riikidele, kes on euroalast väljas ning ma olen ka Londoni ja Ühendkuningriigi seisukohtadega nõus, jah, te võib-olla mõned märkused, mida sealt tehakse, võivad teid solvata, aga oleks tõeline katastroof, kui mõned riigid lihtsalt kõrvale jäetakse. nii et, et ärge andke neile või-, võimalust öelda, vaadake, mis mandril juhtub, ärge andke neile seda võimalust, sellepärast et see oleks katastroof mitte ainult Ühendkuningriigile, Äh, nagu proua esinaine on juba on öelnud, vaid meile kõigile. Silvi, ole nende vastu kena. ole kena. mina olen kuulnud mõningaid märkusi, las nad räägivad ja karjuvad. minu ema ütles ka niimoodi, et kui keegi äh, sinu peale karjub, siis ära vastu karju ja, ja piiblis on ka midagi sellist kirjas, Sofi, jah, tuleb välja, et sa oled piiblit lugenud. ma lihtsalt tahtsin seda asja rõhutada, et ma ei ole varem selles arutelus osalenud. Äh, ma olen äh, koos kolleeg Turvaldiga mõned muudatusettepanekud esitanud ning minu arvates on see, mida ma siin mainisin, väga oluline. Äh, see on seotud aruteludega, mis toimuvad ka minu kodumaal ja ärge andke siis äh, skeptikutele võimalus öelda, et nad ei tahagi meid Euroopasse, me saame ise ka hakkama. ja samasugune suhtumine on iseloomulik ka mõnedele teistele riikidele ma loodan, et te kõik olete väga kenad, siis avanevad paljud uksed kas peale raportööri keegi veel sõna soovib? Gunnar. ka mina eh, sooviksin kogu südamest toetada oma sõpra Ole Schmidti. Eh, nii, vahepeal ta valmistab mulle pettumust, aga täna mitte, nii et, et sellepärast tahaksin seda aspekti rõhutada. kui me arutame Euroopa järes, järelevalvet, siis äh, ma arvan, et mitte keegi ei ole selle vastu, et meil oleks parem järelevalve. ja seetõttu on minu jaoks äärmiselt oluline, et me seda järelevalvet hullemaks ei muuda. Äh, killustumine oma iseloomult juba nõrgendab Euroopa majandust, olgu tegu siin ühtse turuga või finantsturuga, aga see nõrgendab ka Euroopa järelevalvet Äh, niimoodi tekivad kaks erinevat järelevalvesüsteemi. me peame hoolitsema selle eest, et me kõige olulisemate asjadega tegeleme kõigepealt, äh, paneme paika ühtse reeglistiku ja siis ähm, arutame muid asju. Äh, mulle vahepeal mulle tihtipeale tekib, valmistab muret see, et me siin üritame pidevalt uusi liite välja mõelda. fiskaalliit, stabiilsusliit, majandusliit ja kuidas on ametiühingutega, küsitakse jah, meil on midagi taolist, siseturuks nimetame seda. miks me näiteks ei pööraks tähelepanu sellele, mida me nimetame Euroopa Liiduks, see on poliitiline ja majanduslik ja, ja fiskaalne liit ja see on ka äh, turg ja samuti on see ka kaupla-, kaubandusliit, sest me kaupleme üksteisega. me elame ajal, kus äh, Euroopa Liitu tuleb koos hoida ning killustumine on hulle, hullem asi, mida, kõige hullem asi, mida me teha saame. me peame äh, toetama Euroopat läbi kõige, mida me siin liidus paremini teha saame, sest meil on vaja see liit koos hoida. ning mõnikord äh, ma, mulle tundub, et me kõik peaksime sellesse tõesti väga tõsiselt suhtuma, peaksime hoolitsema kogu Euroopa Liidu eest äh, Äh, seda üleskutset tihtipeale ei kuule. Äh, tihtipeale me kuuleme ettepanekuid, mis äh, suurendavad eraldust ja mitte ühtsust ja ma ei taha hakata siin meid vastatama põhi, lõuna, ida, lääs, poolt, vastu. miks mitte pöörata tähelepanu hoopis, hoopis Euroopa Liidule, tänapäeval tundub see väga radikaalse mõttena, aga võib-olla see peaks olema üks kõige olulisemaid asju ja seetõttu ma rõhutan ka, et näiteks Joole Schmidt on täna minuga täielikult nõus. aitäh! Äh, ma arvan, et äh, Marju võttis ka täna Euroopa Liidu teemal hommikul sõna ja Mariann nüüd. aitäh! Äh, selles tänases arutelus jäi mulle kõrvu üsna palju asju Öeldi korduvalt, et on vaja muuta aluslepinguid, aga seda saab teha alles kuskil keskpikas plaanis ma tahaksin kolleegidele öelda ja olen seda juba öelnud, et ütlesin ka arutelude alguses, et meil on vaja koostada raport, algatusraport, tuginedes artiklile kakssada kakskümmend viis. me oleme Äh, võidelnud selle eest, et endale seda õigust saada, et äh, saada õigust nõuda õigusloomealaseid ettepanekuid. me oleme selleks pidanud kaks korda aluslepinguid muutma. me oleme äh, seda õigust juba kasutanud, mitte, mitte küll sageli, aga Ehm, eh, me ei saa praegu hakata mängureegleid muutma ning eh, seetõttu ma selles eh, raportis kõnelengi sellest, mida praegu on vaja teha, sellepärast et lepingute muutmine ei puutu praegu meie, ei ole meie mandaadiga seotud. teiseks. kui me tahaksime minna kaugemale ja kõnelda ratifitseerimisest, Äh, siis äh, sellega peaksid tegelema liikmesriikide parlamendid, see on nende ülesanne. ma arvan, et äh, selliseid on see, jah, mõningaid ideesid saab ellu viia läbi aluslepingute muutmise, need muudaksid Majandus- ja Rahandusliidu huvitavaks, aga seda ma ei saa teha mul eh, ei ole selliseid muudatusettepanekuid, eh, mis eh, otseselt puudutavad neid lepinguid, ma taha, ma üritaksin välja töötada siis kompromissmuudatusettepanekud niimoodi plokkide kaupa ning ma teen ettepaneku, et variraportöörid vaatavad need läbi ja äh, siis ütlevad, äh, kui need ei ole vastuvõetavad, äh, kui seal ei ole piisavalt neid rahuldavaid elemente. ja võib-olla siis me saaksime lisada neid asju, mis nende arvates on olulised. et te, ma üritan saavutada üksmeelt, ma üritan ka Äh, saavutada enamust. Äh, mõnikord me oleme ühtsed, mõnikord erimees, eri seisukohtadel, mõnikord on meie seisukohad vägagi erinevad. ning äh, ma ütlesin, et artikkel kakssada kakskümmend viis nõuab, et me peaksime saavutama täiskohul absoluutse häälteenamuse. niisiis ma püüan sellega arvestada ja seetõttu ma üritangi äh, tulla välja selliste ettepanekutega, äh, mis võiksid äh, saada toetuse mitte üksnes meie komisjonis, vaid ka täiskogul. ma üritan saavutada suurt enamust, nagu ma juba ütlesin, selleks, et me suudaksime nõukogule oma jõudu näidata mis puudutab demokraatlikku legitiimsust, siis see on loomulikult oluline ning äh, äh, seega ma ootan härra Kalteeri raportit kannatamatult. ma arvan, et äh, me peame minema seda teed, mida me oleme juba läinud, üritama leida kompromissmuudatusi nii palju kui võimalik ja niimoodi siis edasi liikuda, aga ma loodan, et, et nendes äh, kompromissides ei äh, looda kolleegid leida siis neid ideesid, mis lähevad väga kaugele. ma kuulsin äh, siin ka selliseid asju, mida ma muudatusettepanekutesse sisse ei pane Äh, meil on äh, teatud äh, piirangud, millega me peame arvestama. meil on juba niigi palju muudatusettepanekuid aga igatahes olen huvitatud koostööst variraportööriga ja ma loodan, et meil õnnestub koostada suurepärane raport. aitäh. ajakava hetkel on siis selline et hääletus toimub viieteistkümnendal oktoobril ja täiskogul hääletatakse seda asja novembris. niisiis aitäh ja nüüd on meil kuskil kümme minutit aega, enne kui algab hääletus, sellepärast et me kuulutasime välja, et hääletus äh, algab pool viis ja saadikutel on vaja saali jõuda. nii et, et jätkame istungit äh, pool viis, niisiis praegu paus tehnilistel põhjustel.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 Right, thank you very much uh.... niisiis, Anni Podimata on palunud lühidalt sõna. niisiis, Anni, kus sa oled? aa, kad-, sa oled vaateväljast kadunud, tavaliselt istusid sa siinpool. aitäh, Sharon. ma tahaksin teile lihtsalt teatada häid uudiseid kui mõned äh, nendega veel ei kursis ei ole, näib, et äh, meil tõesti on äh, üksteist liikmesriiki, kes tootavad tõhust, kes toetavad tõhustatud koostööd selleks, et finantstehingute maks sisse viia. minu arvates on see väga oluline, ma ütleksin isegi ajalooliselt tähtis otsus niisiis äh, tahaks, äh, meie siin kojas oleme selle nimel juba aastaid pingutanud, nii et, et suur aitäh kõigile! hästi, aitäh! ja nüüd äh, läheme siis hääletuse juurde ja kõigepealt ühtne Euroopa müügiõigus ja Mariann, jah, see on juba sinu kolmas raport. kõik dokumendid, mis täna minu ette jõuavad, on sinu nimega niisiis, kas te olete valmis, kas me teeme kontrollhääletuse? kaardid on kõigil olemas. pange oma kaardid hääletusmasinasse ja kellel pole kaarti, tõstke käsi üles. minul endal ei ole. kas on veel keegi, kes on ilma kaardita? okei okay.. hästi. kolmkümmend kolm kaarti ja kakskümmend kuus inimest on nuppu vajutanud. nüüd on üks sotsiaaldemokraat üle. ja tavaliselt on Rahvaparteil asjad äh, kedagi üle. üks sotsiaaldemokraat peab oma kaardi ära võtma see masin ütleb mulle, et üks on ülearu, ma ei pea hakkama teid ühekaupa üle lugema. nii, Robert võttis oma kaardi ära, aitäh. lõpetame siis selle kontrollhääletuse ja alustame hääletus. muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksa koos suulise muudatusega, mille on teinud raportöör, kõigepealt suuline muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatus koos suulise muudatusega, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, ei, see langeb ära. neliteist langeb ära. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist on tagasi võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kust me nüüd edasi hääletame? kas meil pidi siin olema osade kaupa hääletus või? muudatus kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks poolt vastu. kas see on tagasi võetud? kakskümmend üks on tagasi võetud. kakskümmend kaks, kõigepealt suuline muudatus, mille on esitanud raportöör, suuline muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakskümmend kaks muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend viis koos suulise muudatusega, kõigepealt suuline muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis muudetud kujul, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse on tagasi võetud. muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul ja teeme seda elektrooniliselt. üks ei ole veel hääletanud, nii nüüd äh, lõpetame hääletuse ja mina, minu hääl läheb juurde, kolmkümmend neli poolt siis, äh, neli vastu ja erapooletuid ei ole. suur tänu, Mariann!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 kõik on korras. lehekülg neli, vähemalt minu versioonis, ütleb proua esinejana. vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss äh, G poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss hash poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaheksa. muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaheksa, seda me ka ei hääleta. langeb ära seega järgmist ka ei hääleta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 kompromiss Q poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd õiguskomisjoni kakskümmend kaheksa, Jüri kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss Y, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus D, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss AA poolt vastu, erapooletud. kompromiss AB poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend poolt,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 kompromiss AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. keskkonnakomisjoni esimene suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud keskkonna teine poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks on juba kaetud, üheksakümmend kolm ka kompromissidega, üheksakümmend neli samamoodi, kompromissiga R kompromiss AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number sada on ka kaetud ja seega siis nüüd sada üks suulise muudatusega, see kõigepealt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudetud kujul nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks, poolt vastu, erapooletud. vastu võetud ükssada kolm poolt, vastu. era-, kontrollime seda, palun. sada kolm elektrooniliselt. kui jõudsite hääletada, siis ma sulgen hääletuse kakskümmend kaks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. kompromiss AF poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kompromiss AG poolt vastu erapooletud, vastu võetud. AH poolt vastu erapooletud, vastu võetud. ai poolt vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AJ poolt vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud Jüri kolmas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Helmi kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õiguskomisjoni neljas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. õiguskomisjoni viies poolt oh,, stopp, see langeb ära hoopiski. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud õiguskomisjoni kuues poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. elektrooniline hääletus nüüd tekst muudetud kujul, hääletus on avatud. kui jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud kolmkümmend üheksa poolt, keegi ei ole vastu ja üks on erapooletu. teeme nüüd uuesti. seadusandlik äh, määrus, hääletus on avatud. hääletage palun, kolleegid. keegi teist unustas ära, aga nüüd on kõik hääletanud kolmkümmend üheksa poolt, keegi pole vastu ja üks kolleeg erapooletu. suur tänu, Arlin, hästi tehtud. siis teine osa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 keegi ei, äh, kõik on nüüd valmis. kakskümmend kolm poolt, viisteist vastu. selge. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuid järgmised langevad ära. nüüd siis teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime igaks juhuks seda üheksandat äh, hääletus on suletud see on kahekümne ühe poolthäälega vastu võetud, üheksateist vastu. nüüd äh, tekst parandatud kujul, hääletus on avatud. hääletus on suletud, kolmkümmend üheksa poolt, keegi pole vastu, üks jätkuvalt erapooletu sama asi nagu enne siis ja nüüd seadusandlik eelnõu. ärge võtke oma kaarte ära vara veel. kaks veel, palun. aitäh. kolmkümmend üheksa poolt, keegi pole vastu, üks erapooletu. nii kena, kui alati tulemus on üks ja seesama, nii et tõesti, tubli töö, Arlen. Arlen McCarthy Äh, mind siin õnnitletakse, tegelikult äh, ei ole mina seda au üksi ära teeninud, äh, variraportöörid olid hiilgavad, suur tänu teile ja tegid häid ettepanekuid, aga Rodžestinale eriti personali seast ma tahaksin ka aitäh öelda, sellepärast et te olete ära teinud suure töö. suur tänu äh,, raportöör on andnud teada, et ta kavatseb astuda läbirääkimistesse selleks, et jõuda võimalikul korral esimesel lugemisel kokkuleppele ja vastavalt standardsele menetluskorrale on läbirääkimiste meeskonnas raportöör, esimees ja variraportöörid ja mandaadiks on seesama asi, mille üle te praegu siin hääletasite. mulle tundub, et ega rohkem siin ei olegi vaja midagi kosta selle peale ja nagu ikka, anname siis teile teada, kuidas nendel läbirääkimistel läks aga me oleme nõukogust praegu ette jõudnud ja ma arvan, et läheb kuu või umbes nii, enne kui triloogid kokku saavad tulla, saavad tulla. kes soovis sõna siin saalis? Äh, Robert Goebbels, palun. mina isiklikult arvan, et me oleme teinud vea ja me peaksime kõigepealt minema täiskogu ette hääletama teksti osas, mitte resolutsiooni osas, aga, ja siis minema läbirääkimistele nõukoguga. minu meelest ei ole demokraatlik eh, see, kuidas me praegu siin neid asju ajame. me peaksime austama iga üksiku Euroopa Parlamendi saadiku õigust esitada, kui nad seda soovivad, muudatuse ettepanek. kui me nüüd läheme kohe läbirääkimiste juurde nõukoguga, siis on tulemuseks mingisugune kompromiss, mis võtab võimaluse kolleegidel seda teksti omalt poolt mõjutada, nii et ma olen põhimõtteliselt vastu sellele, kuidas me asjale läheneme. esinejana, suur tänu, Robert! me oleme siin komisjonis üsna tihti kasutanud seda väga kasulikku manöövrit, et läheme täiskogu ette ja kasutame siis, kui triloog on jooksnud ummikusse see on äh, lisamoodus meie jaoks survet avaldada. üsna mitu korda oleme seda teinud ja ma saan küll teist aru, mida te tahate öelda, aga minu meelest see tehnika või meede, mida me praegu kasutame, on ka suhteliselt kasulik. kui nüüd äh, röögatult kõik ei ole vastu sellele, et me triloogi kohtumisele läheme, siis äh, ma arvan, et seekord teeme nii. Karin Vartman-Kool veel. jah mulle tundub, et argumendiks ei ole ainult, äh, kui me täiskogu ette läheme, survet avaldada, vaid teiseks argumendiks on ka see, et me tahame saada üldjuhul tugevamat äh, mandaati täiskogult nendeks läbirääkimisteks. ja tegelikult ma arvan, et see on täiesti õige, et me võiksime minna täiskogu ette. kui nüüd äh, ei ole konkreetseid argumente, miks seda teha, aga ma ei saa aru, miks me ei võiks seda teha mulle tundub, et kolmkümmend üheksa pool häält äh, nulli vastu komisjonis on küll suhteliselt äh, selge heakskiit äh, mandaadile. raportöör on valmis läbirääkimisteks, Arlene McCarthy. jah, ma võtan siiski sõna, ma saan aru, mida Robert ütleb. tõesti, on teinekord nii, et kui me oleme oma seisukohtades lõhestunud, kui on konflikte, siis on see kasulik. aga selle konkreetse juhtumi puhul meil oli suur kuulamine, kohtusime volinik Barnieriga ja tegelikult asi on suhteliselt tähtis. me üritame siin äh, seaduses, seadusandluses praegu tekkinud puudujääke eemaldada, komisjon on palunud meil oma tööd natukene kiiremini teha. aga nagu te aru saate, täiskogu praegu on kinni me peame leidma kuskil võimaluse täiskogus see asi päevakorda suruda. me ei tek-, meil ei ole tekkinud vasturääkivusi, meil ei ole lahkhelisid, meie seisukohad ei ole lõhestunud ja ma arvan, et me peaksime asja tegema nüüd kiiremini. me oleme praegu eelisseisukohas, seisukorras, sellepärast et nõukogu on ükskord ka meist maas ja ma arvan, et meie parlamendina võiksime ära kasutada selle võimaluse, et meie paneme selle kalendri paika ja tempo paika. ma olen Robeeriga küll põhimõtteliselt nõus, aga ma arvan, et selle reegliga natukene paindlikumalt et-, ümber käima, et saada seda, mis meie jaoks on kõige kasulikum. Sven. minu meelest äh, räägime me siin kahest äh, erinevast asjast. kõigepealt asi, mis puudutab seda raportit ja siis Roberti üldine märkus. mulle tundub, et see üldine märkus, võib-olla me peaksime tõesti selle äh, võtma arutelule aga ma ei kuulnud, et keegi oleks vastu selle konkreetse raporti puhul äh, valitud menetlusele, keegi ei arva, et see konkreetne asi peaks minema täiskogu ette. asjast on rääginud, rääkinud paljud komisjonid, mina isiklikult arvan, et kui me oleme tavaliselt läinud täiskogu ette tehniliste raportitega, siis on väga vähe muudatusettepanekuid üsna tihti on nii, et EKONi eh, asjad lähevad ilma igasuguste muudatusteta täiskogus läbi, sest et eh, koda arvab, et meie komisjonil on teatav autoriteet asjade suhtes, et kui see on meil läbi läinud, siis see on ka põhjusega läbi läinud ja nii on ilmselt ka see selle raporti puhul ja ma arvan, et ei ole mitte mingisugust eh, põhjust hakata välja saatma vale signaali täiskogu ette minekuga, et meil justkui oleks mingi jama selle raportiga. see ainult viivitaks asja Äh, ja me peame asjast sisuliselt jah, ähm, selle menetluse puhul rääkima võib-olla koordinaatoritega ja siis ähm, komisjoniga, sest minu meelest oli Robeeri märkus tõesti üldist laadi ja mitte seda konkreetset äh, raportit äh, puudutav, mina arvan. Sirba. suur tänu, ma olen Roberti ja Corinniga täiesti nõus et oleks mõistlik Äh, lüke minna selle asjaga täiskogu ette. ja tegelikult põhimõte ju selline on olnud, et enamikel juhtudel nii me ka käitume aga täna konkreetselt selle raporti puhul ma avaldaksin toetust raportöörile, et mitte seda teha sest et fraktsioonid eh, ja nõukogu ja komisjon on kõik aru saanud sellest, et eh, asi ei ole problemaatiline ja muudatuste osas on eh, saavutatud suur konsensus. ja tundub, et mitte mingisuguseid probleemseid asju läbirääkimistel ei teki. ei ole tulemas ka mingisuguseid mõistlikke muudatusi, sellest ilmselt täiskogus ei pea minema ja praegu asja huvides võiksime me tõesti natukene kiiremini tegutseda, aga loomulikult ma olen valmis ära kuulama kõik argumendid ja olen nõus sellega, et võib-olla koordinaatorite kohtumisel võiks tõesti rääkida sellest, et milline on meie üldine lähenemine taolistel puhkudel. proua esimees, ma arvan, et ma ei arva, et kõik peavad võtma sõna. Silvi, kas sa tõesti tahad sõna saada? jah, ma toetan Arliini ettepanekut lihtsalt võib-olla muidu üldiselt me oleme Robertiga nõus, aga praegu toetan Arliini. kolleegid, ma saan aru, et seisukohad lähevad lahku, ma saan Roberti jutu mõttest väga hästi aru, aga mida me oleksime teinud järelevalvepaketi puhul näiteks, kui meil ei oleks võimalust olnud täiskogus äh, seda hääletust äh, pidada, mil, mis pani higistama nõukogu sellel suvel kui me oleks läinud ainult komisjoni otsusega läbirääkimistele, mida me siis oleksime teinud äh, surve avaldamiseks veel? nii et ma tõesti arvan, et see meede on kasulik. kui me võiksime täiskogu eest käia läbi asjaga kaks korda ja seda me muuseas Guerrero raporti puhul ka arutame, kui meil õnnestuks asi viia kaks korda täiskogu ette, siis me teeksime seda jah, praegu ja siis jälle uuesti siis, kui on vaja survestada nõukogu no see oleks väga kena, Robert oleks äh, rahul, tema saaks oma demokraatia linnukese kirja ja mina saaksin survet avaldada. aga äh, ma ei tea, kas see nii läheb, kas meil see õnnestub ja praegu mulle tundub, et mõtet on toetada raportööri seisukohta. Markus. ega mina ka ei taha seda asja siin nüüd venitama hakata äh, aga MIFid ja see asi siin äh, omavahel äh, käivad kokku ja tegelikult äh, ma ei tea, miks me peaks minema täiskogu ette. kuigi tegelikult Mifidi ja Mifiri puhul mulle ka meeldiks, et koda võtaks selge seisukoha, nii et nende puhul ma jah arvan, et võiks minema täiskogu ette. sest siis saaksid kõik kolleegid oma seisukoha võtta ja seda ka selgelt väljendada nii et mulle väga meeldiks, kui MIFID ja MIFIR täiskokku läheksid. nojah, jätkame siis seda arutelu siin nüüd. Elisa. Arlin, me jätkame seda sellepärast, et kõik siin topivad oma käsi õhku Äh, ma nõustun äh, Arliiniga, ma arvan, et selle konkreetse raporti puhul ei peaks me täiskogu minema, aga põhimõtteliselt olen nõus Robertiga, kogu lugu, läheme edasi. me raiskame siin aega, ma olen põhimõtteliselt äh, Robertiga nõus, aga selle konkreetse juhtumi puhul ma ei näe mingisugust põhjust, miks me peaksime reeglid, mida me oleme järginud, muutma, on täiesti selged argumendid, mandaat on selge hääletusel, Uudo Pulman enne kui võetakse vastu üldmäärus tulevates raportites selle kohta, tahan ma küsida, ma saan aru mõlemast vastaspoolest või tähendab, pakuksin välja, eh, leida selline kõige madalam ühine nimetaja, mis meid, minna kompromissile et kui teie, proua esimees, leiate, et on piisavalt suur lahkheli komisjonis, siis eh, üldise reeglina läheme me täiskokku kui eh, Corin sellega on nõus, eh, tema nimelt ütles, et me peaksime oma positsioone jõustama ja, ja toestama, näiteks nagu majanduskasvu paketi alusel meilt võeti see võimalus siin komisjonis ju ära, mäletate. nii et mina arvaksin, et me peaksime leidma selle kõige väiksema ühise nimetaja eh, ja Robertil on õigus, teinekord on parem minna täiskogu ette. esinaine. teeme nii, nagu raportöör tahab. me oleme juba Arlini ja Markuse raporti vahel äh, kooskõla saavutanud. nüüd on asi läinud äh, niimoodi, et äh, kaks erinevat triloogi peetakse vahele ja see täiskogu hääletus üldse mingisugust tähtsust ei oma. järgmine hääletus, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta. okei okay.. Oh, I've just put my card away.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 erapooletud. suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Afko Joonane märkus, muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. mu-, suuline muudatusettepanek kompromissile C, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss C. nii, suulist muudatusettepanekut kontrollime kompromissile C. nii et see on siis suuline muudatusettepanek. seitseteist äh, poolt, äh, kakskümmend neli vastu. nüüd äh, kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kuus, poolt, vastu. üks moment, alustame uuesti, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss E poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, tööhõive ja mingi number. et see on siis lõige kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. iga sekretäriaadi liige sooviks seda teha eri, omamoodi. kompromiss G, vastu võetud. kompromiss H, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud suuline muudatusettepanek, muudat-, muudatusettepanek oli viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd see muudetud kujul poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt. see langes ära. kas nüüd on siis kompromiss I? nii, tõepoolest, kompromiss I poolt. ei, langesid ära, tundub. või, või mitte siin on öeldud, et äh, pärast viitekümmet ühte mine kompromiss I juurde. kompromiss I niisiis, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. miks on siin öeldud muudatusettepanek viiskümmend neli? see oli viga nii et siis äh, lõige kakskümmend kaks tööhõive poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd äh, suuline muudatusettepanek, äh, muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kas soovite kontrollida, palun? et see on siis äh, suuline muudatusettepanek Aldelt, muudatusettepanek viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletuid. kas kõik on nüüd äh, hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud äh, kakskümmend kaks seitsmeteistkümne vastu. nüüd viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud. kontrollime, see tekitas veidi segadust. kas me oleme selle vastu? tundub, et see langeb ära. viitekümmet seitset hääletame. ma tean, mida ma teen. ja nii teavad ka hääletajad Äh, niimoodi see muudetud kujul äh, langes ära. viiskümmend üheksa, esimene pool, kes poolt, vastu, erapooletud. Äh, see on segane. kontrollime, esimene osa viiekümne üheksast, osa käsi jäi nagu keskelt puudu. signaal läks kaduma kuidagi. loodan, et keegi võiks näidata seda, mis meil see hääletustulemus on. nii et see langeb ära. kakskümmend, kakskümmend. nüüd teine osa eraldi. teine osa nüüd. teeme sedagi elektrooniliselt ei, see ei ole ikka mõttekas. et peame võtma sõnad in the latter välja. et alustame sõnaga recommendations. nii et teine osa. hääletame, kui teile see ei meeldi, hääletage vastu. ikka tavalisel viisil. ja kolm veel, üks nendest mina pean hääletama, vabandust. nii. see langeb siis ära, viisteist, kakskümmend viis ähm, vastu nüüd muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, J vastu võetud. nüüd äh, eelarvekomisjoni kolm, lõige kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss K samal lehel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud suuline muudatusettepanek äh, kompromissile M Aldelt poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime seda, palun. nii, see langeb ära üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu nüüd äh, roheliste suuline muudatusettepanek äh, poolt, vastu, erapooletud, siis samuti tagasi lükatud. kompromiss M kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et äh, see on tagasi lükatud. kontrollime nii et see on siis teine osa kompromissist M. kõik hääletasid, hääletus lõppes, vastu võetud, kakskümmend üheksateistkümne vastu. kompromiss N poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, tööhõivekomisjoni lõige kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. AFCO kuus poolt, vastu erapooletuid. ma ei saa täpselt aru, mis seal keskel toimub. kontrollime seda. kõik fraktsioonid ei hääleta, siis ei saa midagi teha. nii, tundub, kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud, kakskümmend üheksateistkümne vastu. nii et tasus ära kontrollida. AFCO on neli poolt, vastu pean uuesti kontrollima, vabandust. Pa-, pean paluma, et ALDE siiski annaks märku käe või näpuga või? AFCO neli. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. üks inimene ei hääletanud kakskümmend kolm poolt ja kuusteist vastu, AFCO viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu. ei ole selge sada kolm, kontrollime seda, palun. et viisteist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud, kompromiss kuu poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Avko üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AFCO üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neliteist seda ei võetudki vastu. nii et äh, nüüd äh, tööhõive kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, mis äh, sai saja neljateistkümne hääletusest, milline tulemus seal oli? tagasi lükatud. ja kolmkümmend neli tööhõive samuti tagasi lükatud. kompromiss D poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss U poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, nüüd tööhõive kuus, lõige kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tööhõive kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tööhõive kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO, IMCO kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO viis poolt, vastu, erapooletud. tundub, et äh, vastu võetud, kontrollime, IMCO viis. kõik hääletasid, hääletus lõppes. vastu võetud äh, üheksateist kaheksateistkümne vastu, IMCO kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud MK seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. MK kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. MK üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. MK kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. MK üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AFCO kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, AFCO kaksteist poolt, vastu, vastu võetud, AFCO kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas kontrollime seda? nii et AFCO kolmteist. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend kolm poolt, neliteist vastu. AFCO neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO viisteist poolt, vastu, erapooletud, seda peame kontrollima, AFCO viisteist nii, kaks inimest peaks veel hääletama. nii, nüüd hääletus lõppes. see langeb ära kolmteist, üheksateist vastu kaheksateist poolt. AFCO kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime igaks juhuks kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? tagasi lükatud kuusteist poolt, kakskümmend kaks vastu. AFCO kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud FEM neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM kaksteist poolt, vastu, erapooletud. ei saa aru täpselt, kontrollime seda. FEM kaksteist. kas äh, kõik hääletasid? hääletus lõppes kaheksateist pool kakskümmend vastu, tagasi lükatud. põhjenduspunktid. neli poolt, vastu. kontrollime. hääletus lõppes. langeb ära üheksateist, üheksateist nii et algne tekst põhjenduspunktis A punkt, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis, vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. algne tekst seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud tööhõive A poolt vastu, erapooletud äh, tagasi lükatud, B poolt vastu, erapooletud vastu võetud. Äh, tööhõive C poolt, D poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. tööhõive E poolt vastu, erapooletud vastu võetud, tööhõive e siin ei pea hääletama, IMCO A poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Fem A poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Fem B poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Fem C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. volitused üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kaks kas, palju neid on? nii et siis volitused kuni kümneni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kõik. nüüd blogina äh, suuline muudatusettepanek raportöörilt äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. noh, tundub, et nüüd kõigi osas hääletasime ära. volitus kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, tekst muudetud kujul elektrooniliselt, palun. veel mõned peaksid hääletama. hääletus lõppes. kolmkümmend poolt, kaheksa vastu ja ühtegi erapooletut ei ole. suur tänu teile. nii et äh, hääletused on sellega lõppenud I, I will <laughs> thank you very much everybody, we now I'll aitäh kõigile, annan nüüd juhtimise üle Pablole, kes siis tegeleb selle viimase päevakorrapunktiga kallid kolleegid, läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on äh, raporti eelnõu, mis käsitleb äh, riigi rahandust Euroopa Majandus- ja Rahandusliidus. raportööriks on härra Pallone ning äh, raport tugineb siis Euroopa majanduse ülevaate aastatele, äh, aastatel kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist. niisiis annan sõna härra Pallonele. aitäh. ma teen lühidalt äh, sellepärast et ma tean, et kolleegid on juba väsinud. ja ma loodan, et nad on raportit lugenud. ma olen selle riigi rahanduse raporti siis jaganud neljaks osaks, praegune olukord, erinevused riikide vahel, eelarvete konsolideerimine ning lõpetuseks majanduskasvu olulisus. ning minu arvates see ongi võib-olla kõige olulisem punkt. ma arvan, et me oleme juba üsna palju ära teinud, aga erinevused konkurentsivõime osas on riigiti veel väga suured. see tähendab ka seda, et majandusarengus on erinevused ning stabiilsuspoliitikas on erinevused Äh, see majanduse juhtimise struktuur, mille Euroopa heakskiidist tugineb äh, kuuele õigusloome aktile ja kahele õigusloome aktile ning koos äh, fiskaalleppega on see seotud ka stabiilsusmehhanismiga, nii et me näeme, et me oleme astunud olulisi samme edasi, aga sellest ei piisa. me oleme suurendanud Euroopa usaldusväärsust ning me oleme eelarve eesmärkidele lähemale jõudnud. ja eelarved on juba jätkusuutlikumad, aga sellest kõigest veel ei piisa. kui me nüüd läheme minu raporti teise osa juurde, siis on siin käsitletud erinevusi riikide vahel ning äh, need erinevused on olulised nii majanduskasvu kui ka riigi rahanduse stabiilsuse seisukohalt Äh, suur erinevus on Põhja- ja äh, Lõuna-Euroopa riikide vahel ja Kesk-Euroopa riikide vahel. ja erinevused on suured ka majanduse konkurentsivõime vallas ja selleks on äh, mitmeid erinevaid põhjuseid alustuseks see, et teatud riikides on bürokraatiat väga palju samuti ärikliima, mis mõnedes riikides on ettevõtete jaoks hea, teiste jaoks mitte. Eh, samuti sõltub kõik selgest, eh, kuivõrd arvutipõhine riigi, eh, riik on. ka teadusuuringutele pööratakse mõnedes riikides rohkem tähelepanu kui teistes. ja see tähendab, et meil on vaja riigiti erinevaid strateegiaid need soovitused, mida nõukogu seoses Euroopa poolaastaga tegid, ei saa olla kõigi riikide jaoks ühed ja samad, sellepärast et olukord riigiti on erinev mõned riigid peavad tegema rohkem jõupingutusi ja teistes on võib-olla vaja vähem teha. mõnedes riikides tuleb läbi viia struktuurilisi muutusi just riikides, kus riigi võlakoorem on suurem. ning kui me kõneleme nüüd eelarvest Äh, siis meil on vaja riigi rahanduses tasakaalu, meil on vaja tööhõivet ja majanduskasvu. ja see loomulikult äh, põhjustab kolleegide vahel äh, vaidlusi ja arutelusid. mõnedes riikides ei ole seda sugugi lihtne saavutada, sest et nad, need riigid on elanud üle oma võimaluste ja see loomulikult mõjutab negatiivselt tulevasi põlvkondi Äh, äh, tulevased põlved peavad toime tulema valitsemissektori võlaga, riigivõlaga äh, ning see loomulikult mõjutab ka turgusid. veel üks asi, millele peaksime sellega seoses tähelepanu pööra, pöörama Äh, väga oluline on äh, riigi rahandust konsolideerida, me oleme juba väga palju ära teinud, aga on vaja veelgi enamat teha. komisjon peab hindama seda, mida need riigid juba on teinud, tuleb hinnata neid positiivseid jõupingutusi, mida paljud riigid on juba teinud. Äh, just Euroopa äärepoolsemad riigid. aga üks asi vajab veel väga selgelt rõhutamist Äh, vähemalt nii, nagu mina asju näen, äh, siis äh, eelarve konsolideerimine peaks käima kaasas kulutust, peaks toimuma läbi kulutuste kärpimise ja mitte tulude suurendamise kaudu. sellepärast, et kui me kulusid kärbime, siis vähendame nende programmide mõju ja majanduskasvu võimalused on paremad nii et, et liikmesriigid äh, peaksid hoiduma maksude tõstmisest, sellepärast et tihtipeale see mõjutab äh, ettevõtteid ja töökohti. teisalt, äh, kui aga kulutusi vähendada, just nimelt jooksvaid kulutusi, just nimelt jooksvaid kulutusi tuleb vähendada, sest muidu võib sattuda nõiaringi aga jooksvate kulutuste vähendamisega saab sellest nõiaringist välja ja niimoodi saab äh, vältida ka asjatut raiskamist. Äh, majanduskasv on äärmiselt oluline äh, ning minu lähtepunkt on see, et säästumeetmetest üksi ei piisa samuti on vaja jagu saada eelarve puudujäägist ning äh, Äh, tihtipeale ainult säästumeetmed võivad olukorra veelgi hullemaks teha. Äh, võime sattuda sellesse äh, nõiaringi, nii et, et me peame igatahes kindlustama majanduskasvu. ma ei tahaks olla siin dogmaatiline, vaid pigem pragmaatiline ja realistlik. ilma majanduskasvuta me ei suuda riigi rahandust konsolideerida, nii et, et me peame oma jooksvaid kulutusi kärpima ja ei saa makse suurendada. aitäh! härra Pallone ja nüüd annan sõna härra Njokile. aitäh! tahaksin tänada raportööri selle raporti eest. see on väga lühikene ning vastupidiselt Eh, sellele, mida eh, raportöör praegu rääkis, on äärmiselt dogmaatiline eh, selles osas, mis puudutab eelarvepoliitika analüüsi. ja siin me jõuamegi tänaste majandus- ja poliitiliste arutelude keskmele, nime, keskmesse nimelt, millist eelarvepoliitikat tuleb ajada seistes silmitsi majanduskasvuga, mis Euroopas on, majanduslangusega, mis Euroopas on ning ning peatuksin kahel raportil, üks ilmus septembris, teine juunis ning sellest ajast saadik on olukord ar arenenud ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me rääkisime sellest, et konsolideerimine on oluline majanduskasvu käivitamiseks, me vaatasime tollaseid näitajaid ning täna on raske toetada sellist lähenemist Äh, äh, tööpuudus on äh, kasvanud Eurostati andmetel, euroalal on maja, majanduslangus, majanduskasv oli alla kahe protsendi teises kvartalis ning sellele vaatamata on ju valitsused teinud täpselt kõike seda, mida nõuti neilt. ja kahjuks komisjoni raportis ainult tõdetakse see, seda, et Euroopa Äh, majandus ei ole kosunud nii kiiresti, nagu loodeti. ma järeldan sellest, et komisjonil ei ole õnnestunud äh, täiel, äh, et see komisjon ei ole täiel määral aru saanud, et see varem soovitatud mudel on läbi kukkunud ning tänapäeval Euroopa majandus lihtsalt ei ole maailma mastaabis konkurentsivõimeline. niisiis loomulikult võib äh, arutada seda, kuidas teie probleemi lahkate äh, ja, ja mida te ka rõhutasite oma ettekandes, äh, kas me peaksime kulusid, kas probleem on selles, et me oleme liiga palju kulutanud või selles, et riigid on makse alandanud? kui vaadata, mis on Äh, aast-, äh, aastaid juba toimunud, äh, siis paljudes riikides on maksutulud vähenenud mitte sellepärast, et nad oleksid makse vähendanud, vaid see vähendanud, maksude vähendamine ei ole mõjutanud majanduskasvu nii, nagu loodeti. ning te isegi möönate, et mis puudutab äh, kulusid, siis ei tohi jällegi avaliku sektori äh, kulutusi kärpida. Äh, ja siin prantsuskeelses tõlkes on öeldud, et prantsuskeelses tekstiversioonis on siis öeldud, et tegemist on punktiga üheksa, niisiis punktis üheksa, see on leheküljel viis tuletatakse meelde, et äh, väga oluline element äh, majanduskasvus ja eelarve konsolideerimises on äh, vähendada kulutusi ja mitte suurendada tulusid. minu arvates on just nimelt see tulude suurendamine võib-olla jätkusuutlikum. Ähm, minu arvates siin on selline keinsilik lähenemine siin. niisiis, äh, seda ma ütlesin niisama mööda minnes muidugi. nüüd äh, tõsisemalt, kui asjast rääkida. Äh, juunis on poliitilistes ja majandusaruteludes toimunud selline pööre. juunikuisel tippkohtumisel tunnistati, et selline strateegia, senine strateegia tuleb läbi vaadata Ehm, majanduskasvupakt, äh, mis sõlmiti, äh, ütleb, et tuleb mobiliseerida ressursid äh, selleks, et kulusid vähendada, räägiti siin miljard, räägiti saja kahekümnest miljardist. keskpank on ka teatanud, et kavatseb sekkuda Äh, selleks, et äh, riigivõlaga spekuleerimise vastu võidelda. Hispaania ja Portugali äh, ajakava vaadati läbi, ajakava, mille alusel nad oma võlga peavad vähendama Äh, pidades silmas siis majanduskasvu, nad kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks oma eesmärke ei suuda saavutada ning härra äh, Monti ise ütles, et meil on vaja sellist äh, kuldreeglit, mis välja, välistaks investeering, jätaks kõrvale siis need investeeringud avalikusse sektorisse. niisiis ta, ka härra Monti on täna siis sellel seisukohal, et on vaja midagi teha investeeringute kaitseks avalikku sektorisse Eh, niisiis eh, maja, majanduskasvu pakk eh, küll kinnitab, et eelarve konsolideerimine on väga oluline ja soovitav keskpikas perspektiivis, aga juhitakse tähelepanu ka sellele, et liikmesriigid peaksid järgima erinevaid majandus, eelarve konsolideerimise strateegiaid, mis soodustavad majanduskasvu ja investeeringuid, mis on tuleviku jaoks olulised. niisiis, mul on kahju, et et ma ei leia siit seda uut lähenemisviisi, mida Euroopa tasandil arutatakse, teie raportis seda ei ole. Äh, siin äh, äh, ma arvan, et just nimelt parlamendi roll see, arvestades äh, seda rolli, mis me täna nõukogu osas äh, väärime, äh, edasi olla eespool ja ma loodan, et me teeme raportööriga koostöö, head koostööd, nii et, et me selle teemaga tõesti saame edasi minna, aitäh! aitäh! ja liberaalide nimel annan sõna nüüd härra Tremosale ja täna kõneleb härra Tremosa itaalia keelt, härra Pallone pärast, kes selle raporti on koostanud. Ehm, minu arvates on äh, liberaalidel väga hea ja kerge seda raportit toetada, sellepärast et äh, selles raportis on väga palju selliseid asju, millega me oleme nõus, näiteks äh, tasakaalustatud eelarve on äh, tõesti üks tingimus majanduskasvu loomiseks ning äh, kui mõelda näiteks Hispaaniale, siis me näeme, et viimase nelja aasta jooksul ei äh, ei ole tegelikult säästumeetmeid eriti kasutusele võetudki, teatud regioonid on nendest küll kõnelenud, aga neli aastat meil on eelarve olnud juba Äh, üle SK, SKT-ga mitte kooskõlas, nii et, et, äh, nii et, et äh, inimesed teevad väga suuri jõupingutusi avaliku sektori võla vähendamiseks. aga tulemuseks on see, et erainvesteeringud kaovad, inimestel ei ole enam raha, pole enam sääste, viiskümmend protsenti Äh, on äh, investeeringute osakaal võrreldes SKT-ga. Äh, minu sotsiaaldemokraadist kolleeg kõneles ka Euroopa Keskpangast. Rootsi peaminister tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel kõneles säästumeetmetest kui majanduskasvu eeltingimustest. see minister käib tihti Euroopa Parlamendis ja ma kohtusin temaga ja tema ütles, et eh, esimene aasta, kui ma valitsuses olin, kui ma olin peaminister eh, sotsiaaldemokraatide valitsuses, ma kärpisin avaliku sektori kulutusi kuskil kümme protsenti SKT-st Äh, tegemist oli siis üldise kärpega kõigis eelarverubriikides, selleks et eelarve oleks tasakaalus ning kaks aastat hiljem äh, jätsid nad majanduskriisi selja taha ning täna äh, Ian Person reisib mööda maailma ringi ja räägib kõigile, kuidas kriisist välja pääseda. asi ei ole dogmaatilises lähenemises Äh, lihtsalt äh, tuleb vaadata, mida meie sellest asjast arvame, meie liberaalid. Äh, oleme ajanud seda rida, mida mina olen siin üritanud juba kolm aastat selgitada, et tasakaalus eelarve on majanduskasvu taastumise eeltingimus ja niimoodi tagame me ka usalduse oma riikide vastu. härra Palone Äh, ka mina usun, et sellise tasakaalustatud eelarve saavutamiseks peaksime kärpima kulusid, enne kui hakkame makse suurendama. selles osas me oleme üksmeelel. loomulikult tuleb vaadata äh, konkreetseid juhtumeid, äh, aga ma arvan, et selles osas me oleme ju üksmeelel ning me arv-, me arvame ka, et on liikmesriike, kes saavad avaliku sektori kulusid vähendada näiteks kui jutt käib infrastruktuurist, siis Äh, tihtipeale seda, äh, selle kasutuses äh, puudub igasugune loogika, eriti kui vaadata asjadele tulude ja kulude aspektist ning Lõuna-Euroopa riikides endiselt äh, avaliku halduse äh, sektoris töötajate arv kasvab ja see ei ole vajalik. ning äh, mis mulle selle raporti juures kõige rohkem meeldib, on punkt neliteist, kus kõneldakse liikmesriikide liikmesriikide kohustustest on jutt erinevatel valitsemise tasanditel, regionaalsel ja kohandikul ja kesktasandil. ma arvan, et me peame pöörama tähelepanu üldisele pildile. me võime vaadata, kuidas asjad on detsentraliseeritud riikides ja, ja, ja seda ka maksude vallas äh, Hispaanias meil on selline lähenemine, et see ei ole minu probleem, see on teiste probleem. Äh, meil on kulude detsentraliseerimine Hispaanias ning äh, Äh, teistes riikides äh, jällegi on äh, regioone, mis kulutavad palju rohkem kui, kui nende sissetulekud. aga üldiselt ma olen raportööriga nõus ning ma arvan, et meil on väga lihtne selle raporti osas kokkuleppele jõuda. suur tänu, härra Tremoso ja nüüd saab sõna roheliste nimel härra Kiigold suur tänu, härra esimees. üsna mitu märkust on mul teha, ma asendan täna meie variraportööri Bas Aikhuti, kes on Hollandi äh, saadik, meie üldiselt äh, aga mõtleme sarnaselt Basiga meie usume, et äh, riigi rahandused peavad olema jätkusuutlikel alustel, aga samas on oluline see, kuidas see jätkusuutlik, millise meetodiga tagatakse. kõigepealt lubage mulle öelda, et ma arvan, et komisjoni aruandlus selles küsimuses, mis puudutab siis riikide rahandust, on üsna hea ja mulle meeldib, et äh, on äh, mindud süvitsi selles küsimuses. mina olin eelmise aruande puhul raportöör, kattis seesama teemat ja meie arvame, et põhimõtteliselt äh, komisjoni aruanne peaks olema palju ar-, äh, detailsem äh, komisjoni aruande põhjal. meie raport siis tähendab, komisjon on väga palju aega kulutanud näiteks kordaja mõju analüüsimisele ja väga palju detaile on selles sees aga meie raport praegu eh, siin minu meelest eh, ei täida me oma kohustust kommenteerida ja reageerida komisjoni eh, seisukohtadele nii et me peaksime tõesti oma institutsionaalset rolli natukene paremini täitma ja äh, raporti eelnõus äh, detailselt kõik lahti kirjutama. olen nõus paljude raportööri üldiste seisukohavõttudega ja sellega, et äh, riikide rahandus tagasisaamine, tasakaal on väga oluline, eriti paljude riikide puhul, me oleme sellest asjast rääkinud ka varem ja ma ei hakka seda kordama. millega ma aga nõus ei ole on see, et võib teha küll mingisugust äh, põhimõttelist avaldust, et äh, tasakaalu saamine peaks tulema peaasjalikult äh, kulude, mitte tulude arvelt. aga selle mõju majandusele, isegi majanduskasvule, on tegelikult teadmata. meil on näiteks Põhjala riigid, kus maksutulud on väga suured ja nad on äh, ühed kõige rikkamatest ja õnnelikematest riikidest äh, maailmas. teistes riikides aga võib esitada üsna mitmeid küsimusi, eriti see riik, kus me praegu koos istume. aga see on kõrvalmärkus, äh, millel ma rohkem ei peatuks. ja seega tegelikult ei ole oluline, kui suur on maksutulu tegelikult on pigem küsimus selles, kes seda maksu maksab ja mis selle maksurahaga tehakse ja seega üldised märkused selle kohta, kuidas tulla välja riigi rahandusega seonduvatest probleemidest, siis äh, ei ole see õige, et need peaksid olema üldised. jah, osadel juhtudel on parem tõsta makse, teinekord tõesti kärpida kulusid ja teinekord on hoopis parem investeerida majanduskasvu ja tegelikult on alati äh, lahenduseks ilmselt mingi segu kõigist. nii et ma oleksin üldiste märkustega siin väga ettevõtlik veelgi enam, me arvame, et äh, jah, vajalik on äh, riigieelarvet saada tasakaalu ja tõesti jõupingutusi tuleb selles osas teha tõsiseid, tuleb silmas pidada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke, aga samas tuleb olla väga ettevaatlik, et võetud meetmed ei äh, hoopis kahjusta neid eesmärke, mis on läbi hääletatud. ja sellepärast me arvame, et me peaksime kasutama väga jõulist äh, sõnastust selleks, et lahendada siis riigi rahandusega seonduvad probleemid, aga samas ka siis, kui me räägime vaesuse vastast võitlusest, investeeringute tasemete tõstmisest ja tuleviku investeerimisest. sellega ma vist äh, praegu lõpetan, me esitame muudatusettepanekud, minevik äh, on näidanud meile, et me saame teiega väga hästi äh, Äh, koostööd teha ja loodetavasti saame kokku mingisuguse tugeva küsimuse. tundub, et on tõlkeprobleem, äh, aga ma räägin ju ometigi inglise keeles ja eks see on mul selline algeline, tunnistab kõneleja ja ütleb, et te peaksite aru saama. härra Salba ütleb, et teie inglise keelel pole viga midagi. suur tänu, Sven äh, konservatiivide ja kuue seast ei ole kedagi kohal ja annaksin sõna kohe siis nendele kolleegidele, kes on äh, sõna soovinud ja ainult proua Podimata praeguseks on, on soovi avaldanud, nii et palun. suur tänu, äh, juhataja, ja ma tahaksin ka omalt poolt tänada raportööri tehtud töö eest ja sissejuhatavate märkuste eest. mul oleks mõned märkused selle väga huvitava küsimuse osas ka teha kõigepealt ma tahaksin teile meelde tuletada, et äh, me oleme praegu ikkagi väga tõsise majandusliku ja sotsiaalse kriisi küüsis. ja mõned küsimused tuleb nüüd ära vastata selle majanduskriisiga seonduvalt. ja tuletaksin ühtlasi teile meelde, et riigi rahandused ei äh, varisenud kokku mitte ainult siseriiklike kohustuste täitmajätmise pärast ja et see kriis ise ei ole tegelikult põhjustatud ainult äh, sellest, et riigi rahandused äh, kokku varisesid. nii et jah, mulle tundub, et jah, riigi rahanduse kokkuvarisemise taga on väga palju siseriiklikke vigu, mida tuleb tunnistada, nendega tuleb arvestada ning äh, tuleb äh, ka äh, selle teadmiseks võtmise poliitiliste tagajärgedega tegeleda, kuid samas ei tohi unustada seda, et tegelikult on nad osa ainult laialdasest süsteemsest probleemist, mida tuleb samuti tunnistada, et see ei ole mitte kuhugi kadunud ja on probleemiks praegu ka Majandus- ja Rahaliidus Äh, tuleb äh, leida vastus küsimustele, miks see on nii, kuidas see on nii läinud, äh, kuidas probleeme aga lahendada. aga seda saab teha minu meelest ainult seda ei saa teha ainult üksikutele riis-, riikidele keskendudes, see oleks liiga riskantne, kui me selliseid üldistusi teeksime nüüd eelarvete konsolideerimine on ilmselgelt äh, vajalik äh, nii majanduslikel kui ka sotsiaalsetel põhjustel. see on eeltingimus majanduskasvu saavutamiseks, sest et ennekõike on see eeltingimuseks äh, aktsepteeritava usalduse saavutamiseks majanduses tegutsejate seas ehk investorid, operaatorid, kes majanduses soovivad osaleda samas eelarvete konsolideerimine äh, avab äh, perspektiive ja suurendab äh, usaldust meie majanduste suhtes, aga tuleb olla aus ka selles suhtes, et see mm, kasinuspoliitika ja majanduskasv, mille küsis me endiselt oleme, õõnestab sedasama eelarve konsolideerimist. asi ei ole mitte ainult Kreekas, Iirimaa, Portugal, Hispaania, sinna otsa veel. ja tegemist on ju ometigi riikidega, mis äh, väga järjepidevalt äh, meetmeid äh, rakendab ja ometigi on pidanud viimastel aastatel väga tõsiseid kärpeid tegema ja jätkuv majanduslangus äh, vähendab nende suutlikkust äh, eelarveid konsolideerida. ja tulen tagasi oma koduriigi juurde iga, iga sajaprotsendiline kärbe äh, toob kaasa vähem kui kaheksakümne euro suuruse eelarvedefitsiidi vähenemise. me peame mõistma seda, et iga projekti analüüs, sealhulgas ka ähm, riigistamise projektid, mida väga tõsiselt kritiseeriti, ei äh, toonud potentsiaalseid investeeringuid kaasa. nii et lisaks äh, majanduslikele probleemidele meie ees nüüd ka sotsiaalsed ja poliitilised probleemid äh,, see on nii ka paljudes teistes liikmesriikides, kus on äh, rasked majanduslikud probleemid, äärmuslikkus, äh, rassism äh, tõstab pead, me näeme siin väga selgeid signaale, et lisaks majandus- ja sotsiaalkriisile on tulemas ka sügav poliitiline kriis. see on aspekt, mida ei tohiks eirata ja millesse tuleb suhtuda tõsiselt. nii et kokkuvõtteks ma pakuksin välja et kuivõrd väga paljud nendest aspektidest eh, ja poliitilistest algatustest tunduvad olevat kõigile arusaadavad Euroopa tasandil. aga me peame esile tõstma ka selle, et riigi rahanduse probleemile ei saa läheneda ainult riigipõhiselt, vaid terve Euroopa Rahaliidu põhiselt. see peab käima spetsiifiliste nõuannetega liikmesriikidele kaasa, aga lähenemine peab olema Euroopa-põhine, peab lähenema Euroopa-põhiselt eelarve ja majanduskasvu probleemidele, see peab olema osa meie poolt edendavatest poliitikatest see tähendab holistlikku lähenemist, mis hõlmab endast finantssektori järelevalvet, eelarvepoliitikaid, integratsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomist, ühtseid poliitikaid ja struktuurseid reforme, reforme, mis minu meelest praegu tuleb äh, uuesti läbi vaadata, tuleb äh, prioriteedid seada struktuursetele reformidele, mida me struktuursete reformide all silmas peame, millised on kõige tähtsamad äh, praegustes oludes. suur tänu. suur tänu teile, proua Podimata ja annaksin äh, sõna härra Pallonele. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et väga oluline on otsedemokraatiat toetada ja peame jõudma mingisuguste kompromissideni. mina tahtsin lihtsalt arutelu käivitada. kui ma pööran pilgu äh, sõber Sven Kiigoldi poole ja provotseerin teda nüüd natukene ja ütlen, et me muidugi oleme nõus selles, et eelarved peavad olema tasakaalus. sõber Tremo-, Tremoso ka seda ütles. aga äh, kõik riigid peavad üritama oma eelarvet siiski äh, kontrolli alla saada. lisaks sellele on meil aga ka äh, kuues seadusandluse paktis koosnev majanduskasvu pakett, äh, majandusjuhtimise paketid, siis see kahene pakett, komisjoni otsused, ülemkogu otsused, need kõik on suunatud sellele, et ähm, eelarveid toestada. aga siit ma nüüd, tuleb minu provokatsioon ilma majanduskasvuta ei saa rääkida eelarvete tasakaalu viimist, sest et see viib nõiaringini, kui me ei saa aru, missugune see nõiaring on. see nõiaring, mida see tähendab, see tähendab pidevaid kärpeid, see on kogu aeg äh, igal pool kärpimist. proua Podimata, ma hindan teid kõrgelt ja täna sai see, see kinnitust, te ütlesite täiesti õigesti oma sõnavõtus seda, et kärbetest ainult ei piisa, peab lähenema ka ideoloogiale. mulle meeldib kuulata mõistlikke inimesi ja intelligentseid inimesi. aga üsna tihti on nad provotseerivad. kas on võimalik öö, äh, survestada maksudega ettevõtteid, ma ei räägi ainult Kreekast ja öö, Äh, Itaaliast või Hispaaniast või isegi Prantsusmaast. Prantsusmaal näiteks maksukoorem on ka väga suur. aga kas äh, majanduskasvu on võimalik saavutada ainult äh, ettevõtteid maksudega koormates ja, ja perekondi maksudega koormates? jah, nüüd on vastu võetud Euroopa eelarvepoliitika äh, ja poliitikat, millega me peaksime toetama ettevõtteid ja nii edasi, aga kas see, kui me maksustame järjest rohkem ja rohkem ettevõtteid ja perekondi, viib meid majanduskasvuni, kas see mitte ei too kaasa majanduslangust? Äh, avaliku sektori kulutused ei ole mitte ainult keskriigi kulutused, vaid ka regioonide omavalitsuste kulutused on neid, kes ütlevad, et äh, maksud on detsentraliseeritud. ja keegi ei saa ette kirjutada, kust kulusid äh, tuleb kärpida, aga ma arvan, et avaliku sektori kulutused on need, millele me peame rohkem tähelepanu pöörama, sealt peaks tulema tulu meile ja kokku hoida ma olen valmis ära kuulama kõik vastuargumendid sellele, aga teinekord tõesti tundub, et avalik sektor kulutab täiesti arusaamatult Äh, ja avame arutelu, ma olen valmis äh, võtma vastu kõik teie muudatusettepanekud, nad kõik läbi vaatama, kuulan ära kõik mõistlikud argumendid, mis tehakse kolleegide poolt. aga muidugi ma saan aru, et äh, siin on erinevad lähenemised äh, sellele, kuidas me peaksime kriisist välja tulema, sellest Euroopa ja ülemaailmsest kriisist äh, ja kuidas julgustada majanduskasvu nii Euroopa tasandil kui ülemaailmsel tasandil. suur tänu, härra Pallone! muudatusettepanekute äh, tähtaeg on üheksateist oktoober ja üheksateistkümnendal oktoobril me ühtlasi ka häälet-, arutame ja hääletame. novembris, vabandust, ilmselt äh, äh mõtleb härra esimees äh, räägime muudatusettepanekutest ja, ja siis hääletame. homme muuseas on veel tulemas äh, kuulamine Pangaliidu ja pangandusjärelevalve kohta, see hakkab homme hommikul kell üheksa ASB hoones äh, ruumis kolm G kaks. suur tänu teile, istung on lõppenud.